La Presidente. Colleghi. Kallid kolleegid, meil on päevakorras nõukogu ja komisjoni avaldus Kreeka riikliku ringhäälingu ettevõtte sulgemise kohta. annan kõigepealt sõna nõukogule. palun. president, lugupeetud saadikud